kallid kolleegid, ma paluksin võtta istet. jätkame oma istungit sealt, ähm, kust äh, siis enne lõunat pooleli jäime Nous allons faire le point. järgmisena on siis päevakorras Enisa praeguse asukoha praktilised aspektid ja mõju eelarvele. tegemist on Euroopa Liidu võrgu ja infoturbeametiga ja puudutab äh, see asi siis täpsemalt Kreekat ning äh, küsimus siis seisneb selles, et äh, kas see peakorter peaks asuma Ateenas või Heraklionis. ja ma tervitaksin siin härra Udo Helmbrechti. härra Helmbrecht võtab sõna umbes kümneks minutiks ja selgitab meile siis, kuidas see kokkulepe tekitab äh, probleeme ameti jaoks ja pärast seda saab sõna härra Timmers, kes vastutab Connect peadirektoraadis ENISA asjade eest Euroopa Komisjonis siis, aga tema saab sõna kommentaarideks. ma tahaksin öelda veel nii palju, et me oleme kutsunud sellele arutelule ka Kreeka valitsuse, kuid kahju, esindajad, kuid kahjuks ei saanud minister osaleda Koreperis äh, istuv suursaadik saatis siia öö, äh, oma esindaja, tere tulemast teile. ja ma oleksin äh, väga tänulik, kui te saadaksite siis Kreeka alalisest esindusest Ateenasse meie tänase arutelu sisu edasi ja kuivõrd me Ateenasse ka läheme veel kuu lõpus, siis oleks väga kasulik. härra Helmbrecht, annaksingi teile nüüd sellega sõna. palun. suur tänu, härra esimees. räägin inglise keeles, ütleb äh, härra Helmbrecht, mul on ka mõned äh, slaidid teile esitada. suur tänu selle võimaluse eest anda teile ülevaade olukorra kohta Enisa ametis Kreekas ja selgitab täpsemalt äh, ka seda, millised on meie seisukohad eelarve täitmise heakskiidu ja kontrollikoja eelarve osas. sissejuhatusena ma ütleksin kõigepealt seda, et Enisa loodi aastal kaks tuhat neli. meie mandaati pikendati aastal kaks tuhat kolmteist uue määrusega ja nüüd kestab äh, meie mandaat siis aastani kaks tuhat kakskümmend ning äh, enne selle tärmini hukkumist äh, viiakse läbi siis hindamine meie ametis ja komisjon otsustab, mis saab edasi. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruses langetati ka otsus meie peakorteri asukoha kohta. kui me vaatame ajas tagasi, siis kaks tuhat kolmteist langetas nõukogu otsuse, mille kohaselt Kreeka valitsus sai otsustada, kuhu Enisa amet luuakse ja toona otsustati Heraklioni kasuks. kuid kompromissina toodi siis välja see, et administratsioon on Heraklionis ja, ja operatiivkeskus Ateenas meil on siis praegu umbes kakskümmend inimest Heraklionis ja seitsekümmend Ateenas. nüüd, kui me vaatame seda, millega meie amet tegeleb, siis üks meie peamiseid äh, tegevusvaldkondi on abi andmine Euroopa Liidu seadusandluse kujundamises, IT seadusandlus, telekommunikatsiooni direktiiv maksete direktiiv on vastu võetud, andmekaitseseadusandlus ja digitaalse ühtse turu direktiiv ja nii edasi ja meie üks peamiseid eesmärke on toetada siis liikmesriike. ja veel on üks meie ülesanne tegeleda infotehnoloogia turvalisuse ärimudelite uurimisega selleks, et abi anda Euroopa liikmesriikide valitsustele, Euroopa Komisjoni ja lõpuks ka eh, kodanikele, räägime siis võimalikest uutest ohtudest, ohtude maandamisest, millised on uued eh, mudelid, näiteks nagu pilvetehnoloogia, asjade info, eh, internet, suurandmemahud, elektrimõõdikud Äh, sõiduabiautodes ja kõik sellised asjad. ehk teisisõnu, kõik sellised äh, moodsa elu osad, kus IT on osaline, on siis meie huvialas. lisaks sellele on Euroopa Liidus ka IT-turvalisuse strateegia, digitaalne ühisturg ja selle strateegia, seda kõike me toetame ja selles mõttes äh, meie peamine eesmärk on siis toetada liikmesriike. määruse äh, punkti neljateist kohaselt äh, liikmesriigid saavad pöörduda meie poole nõu saamiseks, ähm, saame moodustada siis ka oma meeskondi, kes liikmesriike aitavad. see kõik tähendab seda, et meie eksperdid reisivad üle terve Euroopa, käivad liikmesriikides, tulevad sagedasti ka Brüsselisse ja vastutavad erinevate projektide eest. kui me nüüd seda määrust täpsemalt vaatame, siis põhjenduspunktis number kümme räägitakse äh, sellest, et vastuvõttev liikmesriik peab tagama ameti töö tõhususe ja artikkel kolmkümmend kolm ütleb, et äh, vastuvõtja riik peab tagama kõige paremad tingimused ähm, ametitegevuse ta-, tagamiseks. ja neid punkte arvestades koostasin ma järgmise tabeli, näete seda slaidil. kõigepealt äh, vaatasin seda, kui juurdepääsetav on Niisa. Heraklionist on otselende ainult väga üksikutesse Euroopa Liidu pealinnadesse ja seda ka ainult suvel sellepärast et ähm, see piirkond on põllumajanduslik piirkond või turismipiirkond. nii et äh, tegelikult ainult Ateenast on võimalik otse lennata üle terve Euroopa. nüüd äh, haridusasutuste olemasolu. Heraklionis on Euroopa kool kuid kahjuks on sellel koolil üks probleem, nimelt ei ole piisavalt õpilasi. et terve äh, õppe äh, ole, õppekavad oleks kõik kaetud kõikides klassides, jah, ehk teisisõnu ei saa tervet kooliteed ära käia Heraklionis, see on murettekitav. sest et äh, tundub, et kool ei saa ka akrediteeringut Euroopa koolina tulevikus sellepärast. Ateenas on palju era- ja avaliku sektori koole, seal on äh, saksakeelne kool, ameeriklased on seal kooli avanud, ingliskeelsed koolid, nii et äh, valikut on vanematele palju rohkem. ja siis äh, juurdepääs tööturule, sotsiaalhoolekanne ja laste ja äh, ja abikaasade jaoks sobivad äh, ravivõimalused. nagu ma ütlesin, tegemist on põllumajandus- ja turismipiirkonnaga Heraklioni puhul. enamalt jaolt abikaasad tööd ei leia ja on äh, muuseas isegi selliseid peresid, kus äh, üks pere osapool siis ähm, kas sõidab linna mõnesse, tööle mõnesse teise linna või isegi mõnda teise riiki ja on Heraklionis pere juures ainult nädalavahetuseni, et probleem. järgmine slaid, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta hea eelarve heakskiitmise raport, sellest räägiti äh, kahest ameti asukohast ka seal ja Euroopa Kohus äh, on ka, äh, Euroopa Kontrollikoda on samuti esitanud küsimusi sellise süsteemi tõhususe kohta. nimelt äh, räägiti ka seal muuseas äh, rendihindadest. Ateenas on meie peadirektor, peakorter mm, ma, selle maksab kinni Kreeka valitsus, äh, me täname teid selle eest aga probleem on selles, et hoone omanik äh, saab äh, raha kätte alati viimasel minutil. ja rahad liiguvad väga aeglaselt. seni on öö, äh, omanikul olnud piisavalt öö, vastutulelik meie suhtes, meil on seal väga ilus peakorter, aga tulevikus loomulikult ta võib-olla enam nii sõbralik ei ole, kui ta ikka rendiraha ei saa. nii, ja siit tõusetubki järgmine küsimus, mida see kõik siis tähendab meie jaoks? määrus äh, nägi sellise lahenduse ette poliitilise kompromissina, et äh, haldusstruktuurid on Heraklionis, operatiivstruktuurid Ateenas, aga paljudel juhtudel on selline lahus hoidmine täiesti võimatu. näiteks IT asjad, kui arvut-, arvuti läheb mõnes kontoris katki, siis meil on vaja IT-meest sinna. me ei, me ei saa ju lennutada Heraklionist sellepärast kohe kedagi Ateenasse, seega näiteks IT-üksus on meil eh, osaliselt Heraklionis, osaliselt eh, Ateenas Äh, personaliamet on meil Heraklionis, kui me inimesi värbame, siis ta peab käima värb, siis inimesed peavad käima tööintervjuul kas Heraklionis või me peame tooma kellegi Heraklionist Ateenasse. Äh, hanked, hankete eest vastutav üksus äh, on Heraklionis, aga kui projekt on ette nähtud Ateena jaoks, siis tuleb Heraklionist jälle lennata Ateenasse, see on suhteliselt ebatõhus Paula Empatinius, kes on meie mm, haldusstruktuuride juht, võib kinnitada, et me oleme üsna palju suutnud viimasel aastatel tänu öö, ehm, uutele tehnoloogiatele oma töötõhusust parandada, aga siiski on nii, et inimesed peavad palju ringi käima, kõigepealt peavad nad siis lendama Heraklionist Ateenasse ja siis edasi liikuma. ja see on muidugi täielik aja raiskamine. meie lähetuskulud on kallimad ja kommunikatsiooniprobleemid on ja kui teil on kaks peakorterit, siis on praktiliselt väga palju probleeme, kuidas äh, üldse äh, näiteks tagada sotsialiseerumine töötajate vahel ja ühtlasi on meie jaoks ka väga raske inimesi panna sellisesse olukorda. mu poole pöördutakse kogu aeg ja küsitakse, et kas ma võiksin ometigi minna Ateenasse, mu laps on nüüd juba nii suur ja peab minema kooli edasi kuhugi, et aga Heraklionis ei ole kooli. tooksin kaks näitajat, mis äh, on näitlikud meie jaoks. kui meil oleks üks asukoht ja see on ka sõnum äh, Kreeka valitsusele, siis nad hoiaksid kokku nelikümmend protsenti rendi pealt. ehk teisisõnu, valitsusele, Kreeka valitsusele kokku aeg nelikümmend protsenti. meie hoiaksime kokku kuus protsenti operatiiveelarvest, praegu läheb see kuus protsenti lihtsalt korstnasse, me võiksime seda raha kasutada hoopis proje-, projektideks liikmesriikide jaoks nii et äh, nagu ma ütlesin, meie mandaat äh, on praegu ette nähtud äh, aastani juunis kaks tuhat kakskümmend. Enisa käivitas eelmisel aastal hindamisanalüüsi protsessi, teeme seda ka sellel aastal. tõhusus ja need teised punktid, millest ma täna siin juba rääkisin, tulevad seal ka kindlasti esile. suunates nüüd pilgu tulevikku kui see mandaat tuleb nüüd arutelule, siis IT ja IT-julgeolekust rääkides ja tulevikuprobleemidest rääkides on selge see, et meil on vaja tõhusat ametkonda. ja oleks mõistlik seega, et Niisa oleks ikkagi ühes linnas äh, äh, ja loomulikult võiks see linn siis olla Ateena. suur tänu. härra Timmers saab nüüd sõna. Mr Chairman and uh, an honor to be here uh, Äh, aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel täna siin olla ja ma komisjoni poolt ütleks ka paar sõna, eelkõige sellepärast, et äh, DigiConnect on NISA tegevusse päris palju kaasatud, täpselt samamoodi nagu oleme välja töötanud ka poliitikaid. nagu professor Helmrecht juba selgitas kahe tuhande neljandal aastal, kui agentuur loodi, siis otsustati, et selle asukohaks on Kreeka, liikmesriigid ühehäälselt toetasid seda ettepanekut ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrus, mis võeti siis vastu pärast esimest määrust ja seal otsustati, et äh, Enisa filiaal luuakse ka Ateenasse. Te oma kommentaaris ütlesite, kui andsite eelarve täitmisele kinnitust, et tuleb välja töötada strateegia selleks, et äh, operatiivset tõhusust äh, parandada. küberjulgeolek äh, kohe kindlasti on väga tähtis küsimus, sellel on suuri probleeme lahendada, sellest räägitakse palju ajalehtedes ja viimastel aastatel on väga palju poliitikaid välja töötatud ja on otsustanud nii liikmesriigid kui ka see koda siin, nagu näiteks see võrgudirektiiv, mis vastu võeti ja see eeldab, et koostööd teevad liikmesriigid ja otsustati, et selle koostöö puhul Enisa mängib ka väga tähtsat rolli. see on üks näide Enisa reeglitest, me tõesti küberjulgeoleku osas mängime keskset rolli kogu Euroopas. me muidugi teame, et Enisal on probleeme, mis on seotud kahe kontori üüri maksmisega. Kreeka valitsus toetab meid heldekäeliselt ja Enisa tegi taotluse, millega me oleme Kreeka valitsusega väga palju muudatusi ellu viinud selleks, et meil oleks võimalik siis üüri maksta õigeaegselt üürikulud, nii saab, üürikulude katmine jääb Kreeka valitsuse kanda. me teame nendest operatiivsetest probleemidest ja sellest, mida tähendab kahe kontori säilitamine. me oleme Niisaga pidevalt ühenduses ja ka selle direktoriga räägime nii majanduslikest kui ka sotsiaalsetest mõjudest, mis tulenevad praegusest äh, seisust. lõpetuseks, äh, nagu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruse artiklis kolmkümmend kaks kirjas, äh, me alustame sõltumatut uuringut Niisa tõhususe ja tema töö mõjude kohta. juunikuuks kaks tuhat kaheksateist peaks meil see uuring valmima ja teeme seda selgeks, et meil oleks võimalik välja töötada ettepanek Enise mandaadi uuendamiseks. ka see on meie arvates väga tähtis, eriti kui mõtleme, milline on olukord küberjulgeoleku valdkonnas ja operatiivne tõhusus mängib kohe kindlasti selles uuringus tähtsat rolli. aitäh! Merci, monsieur le directeur. suur tänu, härra direktor, härra Keier, meie alaline raportöör ametite küsimuses annab oma hinnangu olukorrast. president ähm.... aitäh, president, esimees see probleem ei ole midagi uut, on ju ka teisi institutsioone, mis vahepeal peavad oma asukohta muutma. mina olen ka üks nendest, kes äh, iga kuu peab korra hoopis teises kohas oma tööd tegema. ja tegemist on poliitiliste otsustega. on asju, mida me saame muuta ja neid, mida me ei saa muuta. see küsimus, et institutsioonidel on kaks asukohta. seda on võimalik vahel muuta, teinekord aga mitte see, et ükskord seda pole võimalik teha, ei tähenda, et seda pole üldse võimalik teha. ma tean Enisat päris hästi, viimasel ametiperioodil töötasin põhiliselt eelarve kontrolli komisjonis, olen tutvunud kõikide eelarve kinnitamise äh, raportitega ja olen lugenud ka kõiki kontrollikoja raporteid ja see, mida peadirektor Helmbrecht praegu ütles, tegemist on olukorraga, mis kohe kindlasti ei ole tõhus igaüks, äh, kes äh, teab, kuidas ettevõtted ja institutsioonid toimivad, teab väga hästi, et kui on kaks erinevat asukohta, siis äh, läheb alati lugu raskemaks ja kui on vaja veel lennuki või praamiga ühest kohast teise sõita, siis läheb asi veel keerulisemaks. Niisal on probleeme kogemustega personali leidmisega, toona Äh, poliitilise kompromissina oldi valmis minema Heraklionisse ja juba ähm, tõhususe pärast ja kärbete pärast peaksime me olema huvitatud äh, Enisa mõlema kontori ühendamisest. kui tegemist on poliitilise otsusega, et äh, Kreeka valitsus võib otsustada, kus on see asukoht, siis on see ka hea, aga see otsus ütleb ka, et võõrustajariik ja see ei kehti siis mitte ainult Kreeka, vaid kõikide ametite võõrustajariikide kohta, et võõrustajariik peab äh, hoolitsema nende ametite toimimise eest. ja see ei puuduta üldse mitte ainuüüri õigeaegset maksmist, ma arvan, et sellega on võimalik äh, tegeleda ja see, kes teab, et Kreekal on praegu probleeme maksete tegemisega, siis saab ka aru, miks see nii on aga et tõhusus on nii palju vähenenud just sellepärast, et on kaks asukohta, eh, valmistab mulle muret, nii et minu palve Kreeka valitsusele, Kreeka Vabariigile on tõesti, võtke ennast kokku ja hoolitsege selle eest, et eh, nii sa saaks eh, kogu oma personali viia Ateena kontorisse või siis vähemalt ühte kohta, mis, kuhu oleks võimalik ka lihtsamalt reisida Äh, kui see, mis on praegu Heraklenis. selleks, et äh, kogu tegevus toimus siis ühes kohas. peadirektor Helmbrecht mainis, et kahe tuhande kahekümnendal aastal vaadatakse üle Enisa mandaati, et seda tuleb uuendada ja hiljemalt siis peavad institutsioonid selle küsimusega uuesti tegelema ja hoolimata nüüd sellest, millisele järeldusele me jõuame Enisa sisulise töö osas, olen ma veendunud, et Euroopa Parlament ei tohi uuesti leppida olukorraga, kus ametil on kaks asukohta. mina olen otsustanud, et kui kahe tuhande kahekümnendal aastal või siis, kui hakatakse niisa mandaati uuesti üle vaatama ja mina olen veel liige, siis ma hoolitsen selle eest, et see muutub ja minu äh, palve Kreeka valitsusele on järgmine. ärge venitage sellega nii kaua. suur tänu, pearaportöör, ma loodan, et äh, Kreeka võimud äh, kuulevad teie üleskutset, härra Tšehhovski. aitäh, härra esimees ma imestan siin, et mis oli selle ettekande eesmärk. ma lootsin, et ma saan teada, miks äh, Enisal on kaks asukohta ja selle asemel räägiti mulle hoopis sellest, äh, et äh, tuleb ühest asukohast lahti saada. härra Kaieril on õigus. on päris palju asju, mida me ei saa muuta mina oleks homme päev valmis äh, parlamendi teise asukoha Strasbourgis ära kaotama ja kohe ka kolmanda asukoha Luksemburgis, aga ma ei saa seda teha. me võime muidugi mõistlikult arutada neid küsimusi, me võime rääkida selle agentuuri tõhususest mis on jagatud kahe asukoha vahel. ja ma olen nõus kõigega, mida siin öeldi. ma olen rääkinud inimestega, kes on öelnud, et nad ei oleks iial nõus sinna minema. Nad ei oleks iial nõus seal elama ja töötama. kuulsime, et neil on väga raske leida ekspertide, eksperte. Euroopa koolist räägiti ka. Euroopa koolil on ka ju probleeme akrediteeritud töötajate leidmisega. nii et mida me siin ootame? ma arvan, et vahel tuleb lihtsalt leppida, et mingi projekt on läbi kukkunud ja meie Euroopa Parlamendi liikmed, meie rahvaesindajad peame hoolitsema selle eest, et sellistes olukordades midagi võetakse ette. see on praegusel hetkel ka kogu Euroopa häda. võib-olla on küll mõned, kes on väga pahased minu palga pärast, aga suurem osa inimestest on väga pahased selle pärast, kuidas üleüldiselt maksumaksja raha kulutatakse. see on täiesti absurdne, ma tahaksin töötada selle ameti heaks. ma vaatasin pilte Kreeta saarest, tegemist on ilusa saarega, ma armastan Kreekat, ma armastan Küprost. tegemist on imeilusate paikadega, aga kui me kulutame Euroopa Liidu raha ja säilitame kaks asukohta Enisale, siis see on täiesti vastuvõetamatu ja me peame vaatama, kui palju me ka tõhususest loobume. räägitakse, me oleme rääkinud siin komisjonis ka Ühendkuningriigi lahkumisest, Brexitist ja kui me tahame, kedagi veenda Euroopa Liidu ebatõhususes, siis tulekski Enisa välja tuua ja ka teised ametid, millel on sarnased probleemid. ma loodan, et Enisa saab jääda Kreekasse. ma olen veendunud, et Kreeka annab endast kõik selleks, et Enisat toetada, aga meil on vaja siiski rääkida, kus täpselt see asukoht peaks olema. olla rohkem keegi sõna ei soovi. nii et kolleeg Tšovski äh, ettepanek. oleme siin eelarvekomisjonis, me peame vahendeid äh, ökonoomselt kasutama, kolleeg saab kohe sõna, aga ennem tahaksin öelda, et olen alati teie, teid valmis toetama, äh, kui me räägime uuringutest ja kokkuhoiust. The reasoning and I think uh Uh, the institutions are absolutely correct in asking for uh, ma olen, et on täiesti õige, et le-, nõutakse ühte asukohta, arvatavasti peaks olema Ateenas ja mul on teile positiivseid uudiseid. hoolimata sellest, et ma esindan põhilist opositsiooniparteid, arvan ma, et Kreeka valitsus on valmis koostööd tegema. jah, seal on probleeme sisepoliitikas, aga kuna me Kreekas oleme nüüd ka aru saanud eelarveprobleemidest, leiame me tõesti ka lahenduse, mis on vajalik. Merci bon.. suur tänu. ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel. ja ütleme, et see olukord, selle olukorra äh, lõpetamiseks on igakülgne soov ning äh, tõhusus on seatud ohtu äh, ning äh, ressurssi tuleb kokku hoida, ressurssi tuleb käest, käesta, nii nagu meie püsiraportor ütleb, tuleks äh, sellele lõpp teha ja mina lähen äh, finantsabimissiooniga seoses koha peale ning teen ettepaneku kohtuda finantsministriga, et see, sellele olukorrale lõpuks ometi punkt panna ja nüüd siis äh, läheme oma töös edasi ja räägime projekti võlakirjadest. kahjuks pean lahkuma teie juurest hetkeks, aga härra Sarvamaa siis äh, juhib koosolekut vahepealse aja jooksul. Äh, minul ei ole sellest sugugi mitte kahju, et te peate lahkuma. Well, let's continue um, with the agenda. We come now to item number eleven me oleme nüüd jõudnud päevakorrapunkti number üksteist juurde äh,, projekti võlakirjade algatuse ning annan sõna kõigepealt äh, direktor Nick Genethile Euroopa Investeerimispangast äh,. aitäh, esimees, mul on hea meel olla siin jällegi teie ees ja sedakorda äh, viiendat korda, et rääkida projektide võla projektivõlakirjade algatusest ning äh, selle arengust. katsefaas on lõpule jõudmas ning äh, sissejuhatusena tuletaksin teile meelde, et projektivõlakirjade algatus tehti novembris kaks tuhat kaksteist ja selle eesmärgiks oli äh, taas elavdada kapitaliturgude äh, infrastruktuuri rahastamist, transporditaristu, telekommunikatsioonitaristu, taristu ning energiataristu äh, küsimustes. see tegutsemisvajadus äh, tuli väga hästi välja, kui me vaatame selle slaidi paremal pool too, ülemal nurgas toodud diagrammi, kus on näha, kuidas kapitaliturud arenesid äh, finantskriisi kontekstis, nad rahastasid äh, taristut äh, ja pensionifondid, kindlustusettevõtted rahastasid erinevat taras, taristut, võlakirju ostus. aga kahe tuhande kaheksandal aastal, kui algas finantskriis, siis lihtsalt selle rahastamise, sellele rahastamisele tuli lõpp peale kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta projekti võlakirjade algatus äh, ammutas inspiratsiooni just sellest äh, ning selle eesmärgiks oli ühendada Euroopa Liidu Investeerimispanga ning Euroopa äh, e-, Liidu eelarve rahalised vahendid, et rahastada väärtuslikke Euroopa projekte, kuid samal ajal luua siis kapitalituru rahastamismoodus infrastruktuuri kontekstis. pärast selle algatuse äh, Äh, al-, alustamist on turule tulnud äh, üheksa, õige pea kümme projekti. nõndanimetatud PBCE äh, projektid, projektivõlakirja krediidi suurendusprojektid ja jällegi, kui te vaatate diagrammi paremal üleval nurgas, siis näete, et tõesti see on mõjutanud olukorda pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat on taristu, Greenfield taristu mõju kapitaliturgude poolt rahastatuna öö, samasugusel tasand, tasemel nagu kriisieelsel ajal. projekti võlakirja algatuse siht Äh, poliitikavaldkonnad olid äh, Euroopa äh, üleste võrgustiku, võrgustikute transpordivaldkonnas, energiavaldkonnas ning lairibavõrgustik. ning partnerlus Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Liidu eelarve vahel seisnes selles, et umbes kakssada kolmkümmend miljonit Euroopa Liidu eelarve vahenditest muudeti kättesaadavaks pangale äh, infrastruktuuri äh, investeeringuteks nendes kolmes prioriteetvaldkonnas. pank kasutas äh, krediiditoetust, mida see kakssada kolmkümmend miljonit pakkus, selleks et anda välja äh, kas rahastatud või rahastamata äh, krediiditoetus, äh, subordinated credit enhancement võlakirju, et kanda hoolt selle eest, et projektiettevõtete võlakirjadel on piisav reiting ning nad on kapitalituru investorite jaoks atraktiivsed ehk siis kindlustusettevõtete ja pensionifondide jaoks kakssada kolmkümmend miljonit äh, pidi toetama umbes äh, kolm korda sama palju, äh, sama suurt, kolm korda sama suurt võlga, mida Euroopa Investeerimispank toetas ja sellest peaks tulema siis umbes kolm tuhat nelisada viiskümmend miljonit seeniorvõlga ja, ja projekti kulud, äh, summa oleks umbes äh, neli tuhat kolmsada miljonit, ehk siis äh, võimendustegur oleks umbes üheksateist korda Euroopa Liidu eelarve finantsvahenditele katseprojekt on nüüd lõpule jõudmas, projektid kinnitatakse kahe tuhande, kinnitati kahe, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks ning portfell on seega nüüd määratletud ja kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrini saame äh, projektide äh, finantsmenetluse lõpule viia. kuidas see asi siis praktikas toimib? Euroopa Investeerimispank annab äh, siis võla, subordinated debt võla ja toetab projekti rahastamist kas rahastatuna või rahastamata, sellisel juhul Euroopa Investeerimispank annab osalise tagatise. nii äh, rahastatud või rahastamata moel saame toetada umbes kakskümmend protsenti äh, projekti võlakirjade väljastamist ja sellega saavutatakse võlakirjade puhul umbes kolme astme võrra suurem reiting, mis muudab need atraktiivseks investoritele. ja seda me juba saavutasime. ja tänasest on kuus Äh, tehingud juba tehtud Euroopa Liidu eelarvel, äh, arvest viie liikmesriigi osalusel, te näete siin, millisete projektidega on tegemist, tegemist on transpordiprojektidega, lairiba, taristuprojektidega, energia, energiavõrguprojektidega. transpordiprojektid hõlmavad kiirteede projekte, aga ka sadamaid. ja äh, kuivõrd äh, eela-, Euroopa Liidu eelarvevahendite toetus oli piiratud, äh, on äh, Euroopa Investeerimispank kahes liikmesriigis ka ilma Euroopa Liidu eelarve toetuseta läbi viinud ja kui me nüüd need üheksa projekti kokku toome, kuus Euroopa Liidu eelarve toetusega ja kolm ilma, siis on projekti kulud olnud viis koma kaheksa äh, miljardit, äh, neli koma neli, äh, neljakümne nelja miljardi väärtuses võlakirju on välja antud ning seitse miljonit on siis võla suurendustegur ja siit näete ka äh, visuaalselt kokku neid projekte, kokkuvõtted nendest projektidest, mis on läbi viidud, need on meie praegused saavutused ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile Euroopa Komisjonist, kes räägib komisjoni hinnangust meie saavutustele. suur tänu, Nick, ja suur tänu, esimees, et Te andsite võimaluse Euroopa Investeerimispangal ning komisjonil tutvustada projektivõlakirjade algatust viiendat korda. praegu on tähtis aeg meie jaoks. ja me oleme viinud läbi siis äh, välishinnangu projekti võlakirjade algatustele mis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta, äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lõpule viidi ning tahaksime siis rääkida ka oma hinnangust. oma analüüsis vaatasime me siis eh, lisandväärtust eh, teiste instrumentidega võrreldes ning selle pilootfaasi mõju projekti võlakirjade turule, nagu Nick ka siin viitas, eh, vajadus selle järgi tekkis siis, kui taristuprojektide rahastamine oli rekordiliselt madal ja me soovisime hinnata siis äh, ka äh, kordaja mõju äh, ning projekti võlakirjade lahenduse konkurentsivõimet võrreldes teiste instrumentidega, teiste vahenditega. ja rääkides ajast, juuli kaks tuhat viisteist oli siis lõppperiood ja meie alg-, lõpptähtaeg ning äh, meie ja tahtsime hinnata seitset kuni kümmet äh, projekti, äh, operatsiooni ja viisime läbi, meie väliskonsultandid viisid läbi tavakohase hinnangu ning äh, viisid läbi äh, intervjuusid äh, sidusrühmadega. hindasime seitse projekti põhjalikult kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulikuuni ja kolm mm, projekti on veel saanud rahastuse ning ühele projektile kirjutatakse lähinädalatel alla. ma ei hakkaks siin kordama üle juba öeldud slaidid on teile kõigile kättesaadavad, nii et võite nendega tutvuda, võime küsimustele vastata, kui teil on täpsemaid küsimusi. ja millised olid siis meie järeldused? oluline on see, et mis puudutab tõhusust, siis kõige olulisem tegur pilootfaasis oli, et kui projekti võlakirjade, kui, kui turg oli täitsa Äh, stagneerunud, siis nii äh, Euroopa Investeerimispanga ning komisjoni ühispingutused turu elavdamiseks, äh, luues palju, pannes need projekti võlakirjad suure kella külge, aitas siiski tõesti turgu liikuma panna ja nüüd me näeme, et turg on muutunud võrreldes olukorraga paar aastat tagasi ja see algatus on olnud tõhus ka ja, ja on saanud rohkem poliitilist toetust. oluline on vaadata ka geograafilist läbilõiget ning sektoriaalset läbilõiget. selle algatuse eesmärgiks oli uurida, kuidas on võimalik seda sellist instrumenti kasutada erinevates kontekstides ning ja nüüd on tõesti äh, turul rahastamisvajadus, kõik äh, projektid pidid olema prioriteetprojektid ja äh, rääkida siis efficiency tõhususest ja võimendusefektist, statistika näitas, et seitsme projektiga, mis said Euroopa Liidu eelarvest toetust, võimendusek-, võimendusefekt oli umbes üheksateist ning kordaja umbes üheksateist siis äh, ning äh, võime, mõningatel puhkudel oli isegi võimendus äh, kolmkümmend sellele Euroopa kahesaja kolmekümnele miljonile Euroopa Liidu eelarvest. ja mis puudutab siis TNT projekti, siis projekti võlakirjad osutusid sobivaks instrumendiks TEN äh, energia valdkonnas, samuti eriti Ühendkuningriigis oli tegemist äh, väga olulise elemendiga, eelarvevahendeid piiratud, kuid äh, sellegipoolest laia, lairiba valdkonnas saime näidata, et ka lairiba projekti on võimalik sellise instrumendi kaudu rahastada tulevikus, peaksime vaatama ka, kuidas saab teistsuguseid, teistsuguseid projekte käsitleda. see oli üks võimalus Greenfield projektide rahastamiseks ning riskide leevendamiseks investorite seisukohast pikemad, äh, pikema kesksusega projektid, äh, kus ei ole ainult kapitalikulud, vaid ka hoolduskulud ja nii edasi ja nii edasi, äh, tuleks samuti kaalumisele võtta, samuti mõnikord oli toetavaks teguriks hanke kaudu saavutatud head hinnad Euroopa Investeerimispank nii hankemenetluse faasis kui ka selle järgses faasis mängis tähtsat rolli, aidates tagada, et tagada projekti tulemuslikkuse ning investorid tundsid ennast kindlamalt, kui Euroopa Investeerimispank ka osales selles tegevuses juba algusest peale ning oli äh, esindatud kogu projekti eluaja jooksul ning kõikide näidete puhul see kajastub ka projekti äh, reiting, projektide reitingutes, mis olid äh, oleksid no, saanud kaks või kolm taset madalama reitingu, kui ei, kui ei oleks rakendatud projekti võlakirjasid mis puudutab äh, poliitiliste eesmärkide saavutamist, äh, siis äh, ma ei tahaks ennast korrata, aga see oli väga asjakohane algatus, turg on nüüd muutumas, likviidsus on turul suurem, instrument on sellele kaasa aidanud, ka Euroopa Investeerimispanga ning komisjoni ühine tegevus on sellele kaasa aidanud, nüüd ning nüüd investorid rohkem soovivad turule tulla, rahastada infrastruktuuriprojekte ning ja meie hinnangu kohaselt on Euroopa taristuturul endiselt lünkasid Greenfield projektide rahastamises, kui tegemist on riskantsemate projektidega või projektidega konkreetsetes geograafilistes piirkondades või konkreetsetes sektorites. projektivõlakirjade instrumendi instrument oli hästi kujundatud, eks me õppisime kogu selle protsessi käigus ka aga projekti sai väga hästi kohandada oludele vastavalt ning äh, eeltingimustele, eeltingimustest lähtuvalt. iseäranis mõningate transpordiprojektide puhul oli see väga oluline. projekti võlakirja mudelit kohandati lähtuvalt verstapostidest, mida projekti käigus äh, saavutati, võlakirjad lasti turule siis, kui saa-, projektis äh, olid olulised saavutused. ja nüüd, kus turg on muutunud, äh, likviidsust on rohkem, peame keskenduma rohkem nendele sektoritele, kus turg, kui turu puudujäägid on kõige suuremad. millised oleksid meie soovitused? meie hinnangust lähtuvalt on, oli see toode, see instrument turule vajalik ning äh, hindajad leiavad, et Euroopa Investeerimispank ning komisjon peaksid äh, jätkama projekti võlakirjade instrumendi kasutamist ka tulevikus, et toetada äh, taristuprojekte ning sellisel moel tuua võimendusefekt sisse Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutusse ning me ei peaksime kandma hoolt selle eest, et Euroopa turule jääksid alles teadmised ning äh, me ei tohiks saata ka negatiivset sõnumit äh, kapitaliturule, mis on just hakanud äh, taastuma. Euroopa Liit peab seetõttu jätkama ka sarnaste projektide toetamist tulevikus, et kapitaliliitu soodustada me peame keskenduma äh, nüüd aga rohkem äh, nendele sektoritele ja äh, geograafilistele piirkondadele, kus Euroopa Liidu tasandi lisandväärtus oleks suurim ning oluline on see, et sarnast lähenemisviisi mida Euroopa Investeerimispank ning komisjon rakendasid projekti võlakirjade osas, tuleks rakendada ka teiste finantstoodete puhul, me ei peaks ainult kitsastest piirangutest lähtuma, kui me räägime siin piiriülestest algatustest, energia, lairibaprojektide valdkonnas, raudteeprojektide valdkonnas, kus rahastamised on rohkem korporatiivsed, siis võib-olla ei ei äh, ole projektivõlakirjad isegi äh, kõige tõhusamaks rahastamisviisiks, aga võib rakendada üsnagi sarnaseid äh, struktuure, mille mõju võiks olla sarnane projektivõlakirjade omale. Euroopa ühendamise rahastuga seoses võiks selliste kallal tööd teha. uued sektorid, geograafilised piirkonnad, neid tuleb analüüsida, samuti tuleb analüüsida mitte ainult Euroopa ühendamise rahastu kaudu, aga ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, kaudu äh, nii-öelda kohaldamisala, kus äh, on suu, selliste algatuste puhul, kus on suur projekti võlakirjade huvi, ka näiteks süsinikuheitme vähese tööstuse väljaarendamisega seoses lõpetuseks me äh, eeldame, et Euroopa ühendamise rahastu raames äh, rakendatakse täielikult projekti võlakirjade algatust, mille katse etapp lõpeb kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, ning projekti võlakirjad äh, sulandatakse varasemate algatuste süsteemi. Euroopa ühendamise rahastu äh, instrumentide seas projekti võlakirjade kasutamist ei saa, ei, ei pruugi kasutada mitte ainult Euroopa ühest, ühendamise rahvastu raames, seda võib kasutada kas EFSI kontekstis, Euroopa Investeerimispanga tegevuses või üldisteks investeeringuteks selleks, et seda saavutada, on oluline, et ka Euroopa Investeerimispank vaataks, millised on võimalused teabe levitamiseks ning samas ekspertteadmiste kogumiseks selles konkreetses valdkonnas. keskenduma peaks nendele turuosadele, kus turg on puudulik, Äh, ning äh, sektoritele, kuhu on vaja investeeringuid Euroopas. aitäh! Thank you. Thank you so much both to suur tänu, suur tänu mõlemale teile. raportöör selles küsimuses on proua Kardia Sabal, kas teil oleks midagi lisada omalt poolt? suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, suur tänu ekspertidele, kes äh, meie kohtumisele tulid täna, suur tänu selle eest, et te andsite ülevaate selle kohta, kuidas projekti võlakirjad äh, tegelikult välja näevad. see katseperiood on toonud, äh, nagu me aru saame, üsna häid tulemusi, kuid millest ma täpsemalt aru ei saanud, on see, et kuidas me nüüd sellest katsefaasist siis nüüd edasi liigume. kas äh, liigume rohkem Euroopa ühendamise rahastu ja EFSI suunas või on tulemas uus projektide faas? ja see kolmkümmend miljonit eurot, äh, mis eraldati mis sellest rahast sai, kuidas seda kasutati? see on eelarve küsimus. kas investeerimispank tahaks sellele kohe vastata? ja pärast seda siis lühike arutelu selle asja kohta. jah, hea küll. ma arvan, et me praegu võime küll öelda, nii nagu te ütlesite, proua raportöör, et äh, liigume edasi Euroopa ühendamise rahastu suunas ja pakume seda toodet, aga nagu komisjoni kolleeg ütles, me kasutame seda tehnoloogiat äh, ka nendes sektorites, mis jäävad ühendamise rahastu äh, alt välja, kui äh, projektide rahastajad seda paluvad. mis puudutab seda kahtesadat kolmekümmet miljonit, millest me rääkisime, siis see on tõesti rakendatud äh, terve rea portfellide puhul ehk esmaste kahjude kaitsegarant on see ja see puudutab projekte näiteks ka Euroopa-üleste võrkude transpordiprojektidest. see on väga oluline, sellepärast et see annab lisavõimu nendele kahjugarantide süsteemidele. nii et äh, selline äh, kombinatsioon annab portfellile suuremat jõudu ja seega on see instrument äh, lahinguvalmim aga need kakssada kolmkümmend miljonit, millest ma siis räägin, on ka kõik äh, äh, ära kasutatud. härra Tsanni on soovinud sõna. suur tänu, härra esimees, suur tänu komisjonile selle eest, et äh, suur tänu selle eest, et te olete tutvustanud neid projekte, see kõik on äärmiselt oluline meie ja huvitav meie jaoks. kindlasti huvitav äh, lugemismaterjal. nimelt äh, seda esimest faasi on nüüd äh, siit ja sealt vaatevinklist analüüsitud ja see on kõik meie jaoks huvipakkuv teema aga mul on ka üks küsimus sellegipoolest. võib-olla te võiksite natukene selgitada neid arve, mis te oma ülevaates välja tõite. kui ma seda raportit lugesin, siis mul jäi justkui mulje, et me võiksime teha ka negatiivseid ta-, järeldusi. mis ma silmas pean? nimelt tundub mulle kõigepealt, et need algatused äh, lähtuvad samast struktuurist nagu EFSI projektid ma ei ole nüüd tehnilisest vaatevinklist ja sisulisest vaatevinklist sugugi veendunud, et kuidas need äh, projekti võlakirjade projektid siis on nüüd äh, teistsugused kui EFSI projektid. kas äh, tegemist on poliitilise valikuga nende eristamisel või on nende mahud erinevad? nii et ma tegelikult ei saa tehnilisest aspektist aru, kuidas nad erinevad teineteisest ja millisena näete teie ühtlasi nende projektide tulevikku? ja, ja mismoodi eristuvad nad siis EFSist? me tahame ju toetada taristuinvesteeringuid ja, ja edendada investeeringuid selles valdkonnas. kuulda oli, et terved, terve rida projekte on saanud äh, toetuse nendes riikides, kus investeeringud äh, on äh, langenud pärast kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisi. kas te arvate, et äh, oluliselt on projekte juurde tulnud pärast selle skeemi sissetoomist? Ernst ja Youngi raportis äh, ei ole ka äh, väga selge see, kuidas nende statistika läheb kokku teie statistikaga. võlakirju on emiteeritud viie miljardi ulatuses, mis on siin äh, kordajaks siis? üheksasada miljonit justkui oleks saadaval teiste projektide jaoks. seletage täpsemalt seda asja. milline on äh, see kordaja efekt? kakssada kolmkümmend miljonit äh, on tulnud siis Euroopa Liidu eelarvest ja ülejäänud investeerimispangast. aga kuidas me siis jõuame selle viie miljoni võlakirjani täpsemalt? ja kuidas te seda lõplikku mitmekordset mõju hindate? minu viimane märkus, härra esimees. kas projekti võlakirjade algatus täidab selle augu, mille on jätnud infrastruktuuri investeeringute puudus? kas see investeeringute langus jätkub äh, taristusektoris ka selliste võlakirjade kontekstis? ja kas mitte ei satu rahavood surve alla? sekkub härra esimees, te peate lõpetama, kohe aega ei ole enam. ma tahaksingi lõpetada. kolm projekti on hoonestamata äh, alaprojektid, Greenfield projektid. järjest rohkem äh, on äh, projekte, mis juba on käimas. vähem kui viiskümmend protsenti on projektid, mis tekitavad tõsiseid tekitavad tõsiseid küsimusi. ma tahaksin täpselt teada, kuidas te oma eesmärgid ikkagi saavutate, kuidas te tahate tagada need investeeringud, mis kataksid ka ehitusriskid? me oleme eelarves, eelarvest nüüd ära kulutanud kolmandiku aja, nii-öelda ajaeelarvest härra Sanni peale, aga härra Kölmel, loodetavasti teil õnnestub nüüd natuke lühemalt oma sõnavõtt teha. aitäh esimees, suur tänu komisjoni esindajatele nende põhjalike selgituste eest. aga ma tahaksin veel kord lühidalt rääkida ka sellest, et millest me siin üldse räägime ja ma pole päris kindel, kas me siin praegu eelarvekomisjonis ei hakka ka ülevaadet kaotama kõikidest nendest katsetest äh, majanduskasvu käima lükata meil on projekti võlakirjad. eelmisel aastal me võtsime EFSI kava vastu. härra Tsani tõstatas selle ka, et kas tõesti jäävadki need kaks projekti paralleelselt toimima, kuidas nad on omavahel seotud? keskpank on nüüd kunstlikult sisse viinud nullintressimäärad ja ka sellega üritatakse majandus käima lükata. aga me teame, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on praegusel hetkel juba võtnud nii palju laenu kui üldse võimalik. nii et kui me nüüd räägime sellest, et meil on vaja avalikus sektoris investeerida, siis tegelikult tähendab see seda, et me kutsume liikmesriigi üles veelgi rohkem võlgu võtma ja seda hetkel, kus tegelikult võlalimiit on ammu saavutatud nii et me ei peaks veelgi keerulisemaid äri- ja rahastamismudeleid välja töötama, sest äh, me teame, mis endaga kaasa võib tuua no,. praegu see ei mängi küll nii suurt rolli, aga mäletate aastal kaks tuhat seitse äh, kui tuli välja, kui keerulised olid need finantsprojektid ja seal eksperdid ütlesid ka, et ma vabandan väga, aga ma ei saa ise ka aru, millele ma siin alla kirjutan ja see tõi endaga kaasa suuri kahjusid ja me peaksime tõesti hoidma, hoiduma sellisest poliitikast. härra Denano, palun. suur tänu, härra esimees, tõsi ta on, et projekti võlakirjad võib-olla on Junckeri plaani väike vend, nii et äh, loomulikult see asi äh, on meile huvipakkuv, et äh, neid asju ka hinnatakse, analüüsitakse ja me tahame teada, milline on see mitmekordse, mitmekordne mõju siis äh, ja ka koos äh, Junckeri kavaga, need asjad on väga lähedal, seisvad teineteisele ja katavad samu sektoreid, transpordisektor, energia ja nii edasi ja võib-olla keskkonnaküsimustest on veel oluline äh, tõesti ka sellest rääkida, aga tekivad küsimused, et kas projekti võlakirjad on leidnud sobiva ärimudeli, see on minu esimene küsimus, ja teine, kas on ikka mõistlik, et meil on põhimõtteliselt äh, identsed äh, kavad Euroopas, kaks paralleelset? panen nüüd äh, kõnelejate nimekirja lukku ja annan investeerimispangale võimaluse vastata vähemalt osale nendest küsimustest. suur tänu! võib-olla ma alustaksin siiski mõnest selgitusest kui me räägime EFSI ja projekti võlakirjade algatuse vahelistest seostest, millest me rääkisime ka enne, nad ei ole tegelikult teineteisega võrreldavad. projekti võlakirjade algatus oli äh, pilootprojekt, mis käiviti, äh, käivitati paar aastat tagasi väga raskes olukorras teatud turgude äh, edendamiseks. EFSI käivitati alles sellel aastal ja projekti võlakirjade algatuse vahendid on juba kasutatud esimese äh, faasi vahendid ja projektid on juba saanud äh, toetust ja mitte mingisugust eelarvet uut meil ei ole, ei ole tulemus. erinevus on ka selles, et äh, projekti võlakirjad on ainult üks toode, mida me saame pakkuda Euroopa strateegiliste investeeringute fondi alt ja tulevikus öö, öö, on nii, et äh, me enam projekti võlakirja algatust ei jätka, kasutame praegu hoopis äh, Euroopa ühendamise rahastut, miks? me tahame, et Euroopa ühendamise rahastu võlainstrument, äh, mil, mis hõlmab endas ka ilmselt projekti võlakirju tulevikus, praegu meil neid näiteid selle kohta ei ole, aga see ei pruugi tulevikus nii jääda. me tahame, et ähm, Euroopa ühendamise rahastu CEF võla rahastu oleks piiratud ja keskenduks ainult väga riskantsete struktuursete tehingute puhul selleks, et jõuda ka problemaatilisematesse piirkondadesse. EFSI on äh, äh, tegelikult äh, nii-öelda valvuriks projekti võlakirjade osas, aga mahud on täiesti erinevad Euroopa ühendamise rahastu keskendub projektidele, mis on ainult äh, teatud projektideks ette nähtud, aga EFSI äh, rakendusala on palju laiem ja kõik investeeringusvaldkonnad on tegelikult seal sees, nii nagu seadusandja ka on paika pannud nüüd need rahastamisvahendid, nende loogika. loogikaks ei ole sugugi liikmesriikide võlakoorma suurendamine, vaid pigem tõmmata ligi infrastruktuuriprojektidesse erasektori vahendeid. Neid jõupingutusi me kõik ka teeme. mõte seisneb selles, et neid projekte on vaja, vaja ühiskondade heaks Euroopas ja selleks, et need projektid ellu viia, on meil vaja koondada nii avaliku kui ka erasektori vahendid ilmselt selle instrumendiga üritame me nüüd aga koondada siis rohkem vahendeid erasektorist ja, ja piirata avaliku sektori vahendite kasutamist ja, ja tuua see absoluutse miinimumini. ja nüüd annaksin siis sõna investeerimispanga kolleegile, et natukene rääkida sellest võimendusefektist üritan äh, nii selgelt rääkida kui võimalik. kui me räägime mitmekordsest mõjust, siis me räägime sellest, äh, kui suur on Euroopa Liidu ressursside mõju ehk siis see kakssada kolmkümmend miljonit äh, projekti võlakirjade algatuse osas, et kuidas suhestub see arv, kakssada kolmkümmend miljonit projektide ähm, opere-, äh, kogukuludega, mida toetatakse projekti võlakirjade algatusest? kuidas see siis nüüd välja näeb? kakssada kolmkümmend miljonit eh, eurot Euroopa Liidu eelarvest on eh, siis tehingute portfellis eh, avatud esimese järjekoha kahju kaitsena. kui investeerimispankal on allutatud võlarisk ja kui investeeringud tulevad kapitaliturgudel see neli koma viis miljonit eurot investeeringuid, suur osa sellest, väga suur osa sellest äh, on vahendid, äh, mida investeeritakse erasektori kapitaliturgudel tegutsejate poolt, pensionifondid, äh, kindlustusettevõtted ja küsimus ongi siis selles, et Euroopa Liidu ressursid, mis olid käivitamiseks vajalikud, palju need lõpuks tõid öö, äh, sisse ja sealt tulebki see mitmekordse mõju number kaheksateist. ma olen öö, äh, valmis öö, äh, sellest rääkima täpsemalt, kui te tahate hiljem. ja tahaksin natukene rääkida ka projekti võlakirjade algatuse ja EFSI vahelistest seostest. paar märkust tehti nimelt öeldi, et projekti võlakirjade algatus on EFSI vaeslaps tegelikult mina arvan, et projektivõlakirjad on hoopis äh, EFSI uhkeks lisaks, äh, sest et see tehnoloogia, millest me räägime, kus Euroopa Liidu eelarvevahendeid avatakse selleks, et investeerimispank saaks võtta suuremaid riske projektide puhul ja mille peamiseks eesmärgiks on teiste erasektori investorite kaasamine, oli projekti võlakirjade algatuse eesmärgiks ja on täpselt samamoodi ees, eesmärgiks EFSI puhul E-, erinevus on nii, nagu Georgios ka ütles, et projekti võlakirjade algatuse äh, piloot keskendus äh, täiesti arusaadavatel põhjustel, millest me ka rääkisime oma esitluse alguses, konkreetsele võlainstrumendile äh, ehk allutatud krediit ja üks konkreetne sektor ja kapitaliturud EFSi puhul on meie sektorid palju laiemad, meil on palju rohkem instrumente ja kõiki iseloomustab see, et investeerimispank võtab suuremaid riske ja, ja meie kogemused on olnud ka võla ja varasektoris, nii et täiendavad täiesti teineteist ja Sergio ka, Sergio kirjeldas ka seda, kuidas me Euroopa ühendamise rahastust, rahastut kasutame ka projektide puhul, mis lähevad EFSI alla ma vist vastasin kõikidele küsimustele välja arvatud äh, liikmesriikide äh, võlad Te olete ilmselt nõus sellega kõik, et äh, üks äh, kõige kasulikemaid aspekte selles, et investeerimispank neid projekte haldab, on see, et investeerimispank kasutab kõikide toetavate projektide puhul oma tavapärast hindamiskriteeriumit. me toetame projekte ainult siis, oleneb ta sellest, kas mängus on Euroopa raha või mitte, mis on majanduslikult, rahanduslikult äh, Ähm, rentaablid ja mis täidavad loomulikult äh, ka keskkonnakriteeriumid. nii et paljudel juhtudel räägime me nende projektide puhul riski ülekandmisest avalikust sektorist erasektorisse äh, ja loomulikult äh, kõige olulisem oleks see, et, et selle raha eest ka midagi saadakse, mis avalik sektor mängu paneb. suur tänu teile, härrased, nii Euroopa Komisjonist kui ka äh, Euroopa Investeerimispangast. mulle tundub, et eh, teie sõnavõtud olid küll meile kulda väärt ja suur tänu saadikutele, et need eh, suurepärased küsimused ka kõik esitasite. ma tuletan teile meelde, et eh, Euroopa et tegelikult see kaheksateist just, äh, mis teie olete toonud mitmekordse mitmekordse mõjuna on, on suhteliselt optimistlik, on neid, kus seda öeldakse viisteist või kuusteist, aga mina selle pärast eriti ei muretsekski. täna on nimelt äh, kuulda seda, et EFSI äh, on umbes seitsekümmend kuus miljonit seitsmekümne kuue miljoni peale jõudnud ja tegelikult mööda on läinud ainult pool aastat sellest fondist aga nii palju tahtsin lihtsalt omalt poolt lisada. aga läheme nüüd edasi või tegelikult tagasi päevakorras. päevakorrapunkt number üheksa. ja see puudutab euro-, äh, komisjoni ekspordirühmade registri ja koosseisu kontrollimist ja raportööriks on proua Trüppel aga võib-olla saame teha natukene lühi, lühemalt, sest et me oleme natukene ajas maha jäänud. proua Trüppel. Um, at first I would like to thank the colleagues for tabling aitäh kolleegidele muudatusettepanekute eest. ma arvan, et joon on selge, me soovime uusi horisontaalseid reegleid selleks, et komisjoni eksperdirühmad oleksid äh, läbipaistvamad ja me teaksime, kuidas neid äh, koostatakse. me oleme siin terve rea küsimusi estastanud ja väga tähtis on, et vabaühendustega konsulteeritaks, kui neid horisontaalseid reegleid välja töötatakse. sest niimoodi me tõesti jõuaksime ka Euroopa kodanikeni, et me näitaksime, et ähm, komisjon tõesti on huvitatud vabaühenduste kaasamisest äh, uute reeglite väljatöötamisse. komisjoni esindaja on kohal, ma tean seda ütlen, mida mina olen kuulnud ja eelmine kord ta ütles, et komisjon töötab välja uusi horisontaalseid reegleid ja ei oota parlamendilt raportit. minu arvates ei ole see parimate kogemuste kasutamine, sest oleks olnud õiglane ka parlamendi raportid äh, Äh, kaasata ja nendega arvestada uute reeglite väljatöötamisel. aga kui komisjon varsti peaks hakkama uusi horisontaalseid reegleid välja töötama, siis ma tahaksin komisjoni esindajalt praegu teada, kas nad on valmis ka vabaühendustega avalikku arutelu pidama nende horisontaalsete reeglite väljatöötamisel, sest see oleks väga tähtis ja pärast seda ma võib-olla siis äh, Äh, võtaksin veel kõik kokku, kui me oleme komisjoni ära kuulanud. Any questions, any comments? on teil küsimusi, kommentaare? Uh, the commission would like to have the floor. komisjon soovib sõna saada. Thank you, chairman, thank you. aitäh, esimees, aitäh, proua Trüppel, võin teile kinnitada, et komisjon on äh, välja töötamas uusi ülevaadatud horisontaalseid reegleid eksperdirühmade kohta ja uute reeglitega keskendutakse nii, nagu ka Euroopa Parlament ja teised institutsioonid ootavad just läbipaistvusele ja tasakaalule. on terve rida sätteid äh, millega keskendutakse just äh, suurendatud ja parandatud läbipaistvusele ja tasakaalule. proua Trüppel mainis vabaühendusi. meie leiame, et vabaühenduste seisukohad, taotlused ja arvamused on tegelikult horisontaalsete reeglite eelnõus kirjas. komisjon äh, võtab need ka varsti vastu. selgitan ka, miks. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolaastal Euroopa ombudsman äh, alustas omaalgatuslikku uuringut ekspertrühmade koostise kohta ja ta kutsus vabaühendusi kogu Euroopast üles avaldama oma arvamust ekspertrühmade kohta. kuuskümmend kuni seitsekümmend erinevat arvamust sai siis ombudsman oma üleskutsele ja Nendega arvestati ombudsmani arvamuse ja soovituste väljatöötamisel, mis edasi jõudsid siis komisjoni ja need uued reeglid positiivselt arvestasid kõiki, peaaegu kõiki neid nõudmisi. ja kuna me teeme ka parlamendiga tihet koostööd, oleme seda teinud viimastel nädalatel ja kuudel ja eriti just vastutava komisjoniga kon-, kon-, eelarve kontrollikomisjoniga ja nende raportööri Tõnis De Jongiga võime me kindlalt väita, et need uued reeglid vastavad ootustele ja nõuetele. ja sellepärast komisjonil ei ole äh, kavas äh, midagi enam muuta, me saame võimalikult kiiresti need reeglid vastu võtta ja me ei soovi alustada siin uut äh, nõuandemenetlust, kui me oleme veendunud, et kõikide nõuete ja ootustega on juba arvestatud. aitäh, proua Trüppel, palun. ma olen pettunud. ma arvan, et oleks väga hea, kui oleks peetud avalikku nõupidamist vabaühendustega ja e, selle asemel, et võtta need reeglid kiiresti ja ilma nõuand-, konsultatsioonimenetluseta vastu kui komisjon võtab vastu need uued reeglid enne parlamendi raporti valmimist, siis tuleb vaadata, millised need uued reeglid on, kuidas neid rakendatakse, siis me hindame olukorra üle ja siis veel selle aasta lõpus tuleb vaadata, kas me oleme rakendamisega äh, rahul või mitte ja pärast seda saame siis teha omad järeldused, et kui me ei ole rahul, siis äh, on muidugi võimalik kasutada ka eelarve külmutamise meetodit, aga eks me siis näe, milline hiljem on meie hinnang Anyone else for the floor? kas keegi veel soovib sõna? okei okay,, well that concludes uh.... hästi, siis oleme päevakorrapunkti number üksteist lõpetanud ja läheme järgmise juurde, milleks on globaliseerumisega kohanemise fondi vahendite kasutamine, taotlus tuleb Rootsist. raportööriks on härra Negrescu, teda ei ole kohal ja proua Kardia Sabal peaks vist selle raporti üle võtma, aga tema lahkus ka. nüüd tähelepanu, härra Fernandes. me läheme edasi kohe järgmise Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise fondi raporti juurde, mille Äh, mille raportööriks on härra Novakov, aga Rahvapartei koordinaator härra Fernandes on lubanud ähm, hoopis ähm, selle kohta ülevaate anda <laughs>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 seda on kolmsada kuuskümmend tuhat eurot. määruses ei ole mitte mingeid tehnilisi või õiguslikke probleeme, mis oleks sellega seotud. ma asendan siin kolleegi, kes peaks selles küsimuses olema äh, raportöör. maksimumsumma peaks olema null koma viis protsenti sellele abile nii et see summa, mida on nõutud, on palju vähem, seda on kõigest kolmsada kuuskümmend tuhat eurot, nii et siin selles küsimuses ei peaks mitte mingeid probleeme tekkima. Any... aitäh! on teil küsimusi, kommentaare, härra Torvalds? aitäh ja suur tänu! Would, uh, like the... suur tänu raportöör Novakovile kes täna on peitunud härra Fernandese kehasse. Te teate, et globaliseerumisega kohanemise fond ei ole kõige minu suuremaks kireks, on palju teisi meetmeid, millega on võimalik palju paremini Euroopa vahendeid kasutada. sellepärast on mul hea meel, et raportöör on teinud üleskutse vaadata, et tõhusus kasvaks töövõtjatele abi andmisel Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist. on üks asi, mille üle ma imestan, kui vaatan, et raha läheb komisjonile. isegi kui nad koguvad neid andmeid ja töötavad tõesti tunde, kas on mingi tulemus ka? sest ma saan aru, et äh, kui ettevõtetel tekib raskusi üleilmastumise või halva juhtimise või lihtsalt ebaõnne pärast, siis ma ei tea, kas meil on olemas andmeid, et äh, aru saada nendest äh, korrapoliitilistest muudatustest, mis toimuvad. minu, minu esimene reaktsioon oli, et kaotage see ära, komisjonil ei ole vaja seda raha ja meil ei ole seda informatsiooni vaja, mida me oleks ka nagunii saanud see oleks minu mõte, aga kui komisjon võib selgitada, mis on see suurepärane info, mida me saame ja mis viib Euroopat edasi, siis me oleksime muidugi väga tänulikud. aga ma kahtlen selles. Any other comments? on veel kommentaare um,? Since that doesn't seem to be the case. tundub, et mitte Well, maybe the commission would like to äkki komisjon sooviks kaitsta ennast või ma ei tea, kas on isegi põhjust ennast kaitsta, aga äkki soovite kommenteerida? härra esimees, kui lubate, siis härra Brodzinski, proua Brodzinski peaks sõna saama, kes globaliseerumisega kohanemise fondiga tegeleb ja saab anda siis informatsiooni, mida sooviti saada. aitäh, esimees lihtsalt kiire vastus küsimusele. ma arvan, et järgmine päevakorrapunkt vastab tegelikult paremini sellele küsimusele. informatsioon, mida kogutakse globaliseerumisega kohanemise fondi kohta, see on andmepangas eh, äh, mida siis raportitena ja aruannetena avalikustatakse viimane paar kuud tagasi ja seda infot annakse ka hindajatele, kes hindavad just äh, neid hinnanguid, millest me räägime järgmises päevakorrapunktis. raportid on kättesaadavad globaliseerumisega kohanemise fondi äh, kodulehel, seal on äh, vähemalt osa andmepangast väljas, kuna andmepanga maht on tõesti väga suur. tehnilise abi taotlused, millest me nüüd rääkisime, me tahame Äh, selle globaliseerumisega kohanemise fondi andmepanga, SFC andmepanka sisse panna ja hiljem on siis võimalik sellest suuremast andmepangast veelgi paremini infot kätte saada. ja muidugi olen valmis vastama ka teistele küsimustele ja ka teisi andmeid avalikustama, kui vaja. aitäh, tundub, et rohkem soove ei ole. härra Torvalds paistab ka õnnelik olevat nii et milline on ajakava? muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on homme kell kuus pärastlõunal ja hääletus tööhõivekomisjonis oli juba täna ja raport võetakse vastu neljandal aprillil ning täiskogul hääletatakse selle üle kaheteistkümnendal aprillil liikudes nüüd siin edasi, tagasi päevakorras, päevakorrapunkt number, number kolmteist, taotlus Rootsist globaliseerumisega kohanemise fondile ja proua Kardesabal astub siin raportöörne Kresku kingadesse. jah, aitäh, vabandust, ma pidin korra ära käima. ma ütlesin, et ma asendan härra Negreskut, kes langes gripiohvriks eks me kõik oleme selle gripilaine all kannatanud. härra Negrescu andis teada, et meil on uus taotlus eh, edastatud eh, globaliseerumisega kohanemise fondi jaoks. see taotlus esitati septembrikuus, me räägime ühe koma kaheksast miljonist eurost eh, viiesajale töövõtjale Volvo veokite tehases ja siis on veel neli Äh, varuosade äh, tootjad Põhja-Rootsist, kes on seotud ka Volvo tehastega. ma ei hakka neid kõiki nimetama, sest ma ei oska neid rootsikeelseid ettevõtte nimesid välja hääldada probleemid tekkisid muudatuste pärast turul, eriti just Hiinas ja kümme protsenti töötajatest tuli koondada. töökohad kadusid, see on halvaks uudiseks, aga veelgi hullem on, kui sellised asjad toimuvad piirkondades, mis geograafilistel ja klimatoloogilistel põhjustel ei ole just kõige paremas seisukorras ja selliste ettevõtete jaoks on olukord muidugi väga raske ja koondamised äh, mõjutavad kogu piirkonna elu. just sellepärast me tegime ka selle taotluse äh, globaliseerumisega kohanemise fondi vahendite kasutamiseks. Äh, see taotlus on täiesti mõistetav ja ma arvan, et tingimused on täidetud. aitäh! suur tänu, proua Kardio Sabal. esimees Sarvamaa suur tänu, härra esimees, mul on üks lühike küsimus, kui te juhuslikult teate, miks äh, Rootsi selles taotluses äh, ei lisanud äh, ka aruandluse kontrollimeetmeid? jah, kahjuks jään vastuse võlgu, ma ei tegelenud selle raportiga, ma ei tea härra Negrescu lihtsalt saatis mulle oma märkused. noh, miks ma sellest räägin, sellepärast, võib-olla komisjon teab. tavaliselt on see nii nende taotluste puhul, et sellised asjad on seal sees. ja esitan muudatusettepaneku selle kohta kindlasti nimelt äh, Rootsi ei ole vahendeid eraldanud nende meetmete rahastamiseks. kes soovib sõna, küsib härra esimees. Hiina on konkurendiks, nagu ma saan aru, aga sellest pole midagi, sest et Hiina võetakse ma maailma kaubandusorganisatsiooni. Bon, enfin, it's a joke, mais... nali, naljaks, aga kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis jääb üle öelda seda, et muudatusettepanekud tuleb esitada tän-, homseks homseks kella kaheksateistkümneks. härra Sarvamaa, homme kella kuueks siis, palun. neljandal aprillil on see meil hääletusel siin ja kui kõik läheb hästi, siis kaheteistkümnendal aprillil on asi täiskogu ees. suur tänu meie raportöörile, aga nüüd annaksin ma sõna härra Fernandesile. ai, see punkt on juba ammendatud. siis härra Denano räägib meile globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi tegevusest, mõjust ja lisaväärtusest aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist. härra raportöör, suur tänu, härra esimees. tõsi on, väga palju räägitakse globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondist äh, eelarvekomisjonis sada viiskümmend miljonit eurot aastas on maksimummaht ja kuni kuuskümmend protsenti projektide kulust nad rahastavad, kui inimesed tööd kaotavad. raha siis läheb e-, ümberõppeks ja nii edasi mõned äh, on seda fondi tõesti ka kasutanud, põhimõtteliselt on solidaarsuse instrumendiga töövõtjate heaks ja seega on ta täiesti kasulik ja vajalik kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist viissada kuuskümmend miljonit äh, oli taotluste suurus, äh, sada kakskümmend tuhat töötajat äh, lõikasid kasu sellest fondist. asi on selles, et minu arvamus saab olla väga lühikene ainult, viissada sõna ja see seab teatud piirangud ma tahaksin äh, viidata sellele, kuidas selle fondiga seni on läinud, milline on olnud selle eelarve mõju, see muidugi huvitab meid, meie oleme ju eelarvekomisjon, äh, kuidas see klapib kokku teiste fondidega, Euroopa Sotsiaalfondiga täpsemalt ja teiste mm, finantsinstrumentidega Euroopa Liidus, mille eesmärgiks on tööhõive, konkurentsivõime, äh, ettevõtete ja töövõtjate hulgas tagamine, kui mõju, kui tõhus see on olnud ähm, koondamiste korral. minu jaoks kõige olulisem on see, et äh, see annaks perspektiivi mm, ja see fond peab jõudma nende inimesteni, kellele ta on loodud. asi on seni olnud selles, et liiga kaua on need taotlused võtnud aega, nende läbivaatamine täpselt ja probleemid on lihtsalt lükatud tulevikku ja ei ole mitte midagi struktuurselt ära tehtud. ja nüüd konkreetsemalt rääkides, ma kohtusin väga paljude eh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi partneritega, institutsionaalsete ja erapartneritega ja eh, General Motors Belgias ja ja ka Prantsusmaa ettevõttega, kohtusime ministritega, rääkisime, vaatasime, mis on saanud kondatud töötajate lepingutest ja, ja et kuidas siis täpselt kasutati globaliseerumise fondi vahendeid ja üldiselt suhtutakse väga positiivselt sellesse fondi. ja sellepärast võtan ma ka oma arvamuse eelnõus kõik selle arvesse, mis mulle räägiti ja see paindlikkuse nõue, mis on siia sisse kirjutatud, on minu meelest väga oluline. ning lisaks sellele tahaksin ma näha suuremat sünergiat erinevate Euroopa vahendite puhul, näiteks tõukefondi vahendid, mis peaksid vähemalt, peaksid andma liikmesriikidele võimaluse paremini koordineerida erinevad tegevused ja loomulikult äh, ma tahaksin, et äh, noorte äh, osa, kes lähevad niitside alla, et nende jaoks vahendatud, eraldatud vahendeid pikendataks. aga ka üleskutse mõttearenduseks. ma olen kohtunud inimestega, kes ütlevad, et on on sektoreid, kus see fond ei ole eh, kõiki ettevõtteid kohelnud võrdselt ja seega ei ole ennetus, vähemalt ei ole, me ei saa prognoosida midagi selle fondi puhul. ja nagu ma ütlesin, me peaksime rääkima siis eh, sektoripõhiselt. komisjon eh, vaatas läbi mõjuhinnangud ka sektorite kaupa ja on teinud ettepanekuid, mis julgustavad ettevõtteid ennetama sektor, sektoripõhiseid muutusi ja öö, hoiatama töötajaid. väga oluline tegutseda enne koondamiste lainet. ja ma arvan, et me peaksime rohkem tõesti ettevõtlussektoris rõhuma sellele, et ennetavad tegevused oleksid olulised ma arvan, et ähm, see prognoositavuse punkt on väga tähtis ja selles raportis ka väga selgelt äh, välja toodud ja ma loodan, te toetate teda. suur tänu, härra raportöör! Anneli Jäädenmägi on sõna soovinud. aitäh, nagu ütles eelmine kõneleja, peaks tegemist olema tõesti töötajate solidaarsusinstrumendiga, palun mikrofon kõnelejale kui me nüüd aga sellesse fondi süüvime, siis mulle tundub, et mingit lisandväärtust ta küll ei anna. Nils, minu kolleeg, ütles seda eelmise päevakorrapunkti all ka. mõnedes, mõnede juhtumite puhul on töötajate tööturule tagasi integreerimise määr olnud neli protsenti, ikka väga madal ma küll saan aru sellest sümboolsest äh, väärtusest, mis sellele fondi, mis selle fondiga kaasneb, aga see peaks ka midagi konkreetsemat tooma. ma üritan suhtuda konstruktiivselt ja esitan kolm märkust. kõigepealt pööraksin siis teie tähelepanu äh, sellele, et äh, on teatud erinevused äh, nende vahendite osas, mida komisjon on taotlenud liikmesriikidelt ja mille liikmesriigid on maksnud, siis tundub, et eelarve täitmise määr on kuskil viiekümne protsendi peal. no see peaks olema palju parem. see eeldab aga paremat äh, projektide ettevalmistamist ja haldamist liikmesriikide poolt. minu järgmine märkus mina arvan, et kaasfinantseerimismäär, kui see on kuuekümne protsendi peal, peakski sinna jääma, seda ei tohiks tõsta. on oluline, et liikmesriigid investeeriksid ka raha sellesse ja neid peavad need projektid ka huvitama, mitte ainult mõtlema, et Euroopa Liit lahendab selle asja. järgmine märkus, Kontrollikoda on viidanud kattuvustele selle fondi ja siseriiklike skeemide vahel ma olen väga mures ka sellepärast, et võib tekkida äh, kattuvus äh, üleilmastumise fondi ja sotsiaalfondi vahel, nii et ka sellele tuleks keskenduda. ei tohiks äh, topelttöö tegemist lasta tekkida, olulisim on aga see, et tulemusi toodakse, ma arvan, et see neli protsenti taasintegreerimise määr, millele alguses viitasin, on liialt madal, aitäh suur tänu, härra Sarvamaa. Soomes öeldakse, et kaks ei jää kolmandata eh, ja sellepärast ma sõna palusingi. ja sellepärast ma nüüd kolmanda soomlasena ütlengi maha sellesama, mida ütlesid teised kolleegid. Eh, toetan seda, mida ALDE kolleegid ütlesid. aitäh suur tänu, härra Manka! suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. kui ma omavalitsuse esindajate käest küsisin, et miks me seda fondi ei kasuta, vaatamata sellele, et meil ettevõtted kriisi ajal uksed sulgesid, vastasid nad sellele, et eh, meil on ju ometigi ühtekuuluvuspoliitika ja solidaarsusraha kasutagu meie pärast teised liikmesriigid ja kui meil valitsus sellel nädalal samaks jääb, siis on nelja aasta pärast olukord täpselt seesama. suur tänu, rohkem ei ole sõnasoovijaid teisi. mina ütleksin täiesti isiklikust seisukohast, et on tõesti kummastav, et tuleb ära oodata see, et inimesed koondataks, ähm, enne kui äh, käivituvad vahendid sellest fondist. tegelikult loogika oleks ju hoopis selline, et ei oodata seda koondamislainet ära, vaid sekkutakse varem tegelikult on see fond lihtsalt liikmesriikide südametunnistuse paitajaks ette nähtud justkui. jah, Euroopa võitleb tarbijate seas, see on väga, eest, see on väga tore, aga kuidas teha nii, et me süstema-, süstemaatiliselt võitleksime ka selle vastu, et meie töökohad ja tööstus läheks, koliks üle teistesse riikidesse. selleks meil ju see fond loodigi minu meelest mõnikord öeldakse, et me ei, äh, ei ole äh, suutnud ennetada probleeme, aga tegelikult on siin ilmselt samamoodi nagu rändekriisiga, et tegelikult oli seda asja pikalt ette näha. meie raportöör ütles, et äh, tuleb et, e, enne tegutseda ja kuidas säilitada töökohad, töökohad ümber organiseerida ja niimoodi neid töökohti Euroopa Liidu sees ka kaitsta, vot see on tähtis nüüd see raport oli siis täna meil siin arutelul. proua Kardjasabal soovis veel sõna. suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma nüüd uuesti sõna palun viimasel hetkel veel. aga ma arvan, et ei ole õiglane, kui me jätame selle aruteluga sellise mulje, et globaliseerumisega kohanemise fondist ei ole mingit kasu ja ta ei täida oma eesmärki. see fond võetakse kasutusele ju alles siis, kui kõik ülejäänud meetmed on läbi kukkunud. meil on tegelikult vaja korralikku tööstuspoliitikat Te rääkisite ebaõiglasest äh, konkurentsist Hiinast. Äh, no see mõjutab Euroopa tööstust äh, ikka väga palju, eriti terasesektoris. minu enda valimispiirkond on saanud tugeva hoobi ja me peame üritama tagada selle, et, et me saame toetust kõikidest fondidest, kus on võimalik toetust saada, aga kui ei aita sotsiaalfondist või tõukefondidest, siis peaks olema vähemalt võimalik kasutada seda fondi, me ei räägi siin mitte kellegi südametunnistuse paitamisest, vaid sellest, et tuleb aidata neid inimesi, kes on jäänud tööta tuleb parandada nende koolitamisvõimalusi, tuleb leida võimalus, et nad saaksid otsida uue töö Euroopas praegu väljavaated see uue töökoha leidmiseks ei ole väga head, aga kui inimesed üldse tahavad äh, kuidagi öö, äh, toime tulla selles äh, olukorras, kus nad on jäänud tööta, siis on igasugused öö, turvapadjad nende jaoks olulised tahtsin lihtsalt öelda, et see fond ongi ette nähtud ainult siis rakenduma, kui kõik ülejäänud poliitikud on läbi kukkunud no oleks ju tegelikult parem, kui enne koondamisi saaks seda fondi kasutada, ei oleks nii või? härra äh, proua Kadri Sabal. aga selle jaoks on äh, härra esimees teised rahastud. see üleilmestumisega kohanemise fond algusest peale ongi mõeldud äh, rakenduma alles, alles pärast vigastuse tekkimist, vigastuse ravimiseks. härra Denano räägitakse vale, valesid asju selle fondi osas siin ka, aga tõesti tõsi on see, et me peame planeerima. aga sugugi ei ole see protsent neli protsenti, viiskümmend protsenti on see hoopis. selles osas peame ikka kokku leppima, millistest arvudest me räägime. viiskümmend protsenti on komisjoni hinnangute kohaselt see nii, nii vanades sektorites kui ka nii-öelda uue majanduse sektorites. väga oluline on äh, just nimelt territoriaalses lõikes töökohtade ümberkujundamine, see mõõde jääb teinekord unarusse. töökohad on mobiilsed ja meie inimesed on mobiilsed äh, küll äh, töö mõttes, aga mitte geograafiliselt inimesed ei liigu oma piirkondadest ära, vahetavad küll tööd tihti, aga mitte ei vaheta elukohta. inimesed ei taha lahkuda oma elamispiirkonnast, oma kodust nii lihtsalt ja see selle inimliku aspektiga tuleb ka arvestada. liikmesriikide osalus, liikmesriigid osalevad küll seadusandluse kohaselt, nendel on kohustus selleks ja minnakse isegi kaugemale härra esimees, me oleme sellest väga palju rääkinud teiega. nii nagu proua Kadri Sabal ütles, selle fondi loomise hetkel äh, mõtlesime me just sellele, et inimestele tuleb anda teatud lootus, aga loomulikult tuleks rohkem ära teha ennetavat tööd. ma olen täiesti veendunud selles, et kui Euroopa oleks osanud ennetada majanduse muutuvat, muutumist siis me ei oleks täna sellise lõhkise küna ees. ja ma tõesti kutsun üles sellele, et viidaks sisse uuringute süsteem, kus oleks võimalik hinnata eesootavaid muutusi. härra Kaier ja härra Maragall. Et rapidement, s'il vous plaît. I was already called Petri. ähm, <laughs> um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, uh, Kallid kolleegid, ma arvan, et kui ettevõte üleilmastumise ajal probleemidesse satub, siis on tõesti meil probleem inimestega. ja kui liiga hilja ettevõte reageerib, siis saab riik sekkuda. jah, tõesti on väga palju erinevaid võimalusi, näiteks Põhja-Rheini-Vestfaalimaal, minu liidumaal, saame me näiteks isegi Regionaalarengu fondist vahendeid kasutada. see fond on aga tõesti viimaseks päästerõngaks nüüd hakatakse siin aga rääkima näiteks, et kujutage ette, et meil on jalgratas, millel on kõigest üks ratas. ja me teame, et ühe rattaga jalgrattaga ei saa sõita. ja siin mõnede sõnavõttude puhul on mulle jäänud mulje, et noh, selle rattaga sõita ei saa, tõmbame teise ratta ka veel rattalt ära nii et kui siin räägitakse sellest viiekümne protsendi määrast, kasutuse määrast, siis on tõesti väga kahju, et see on nii, aga siis tuleb ka vaadata, miks see nii, võib-olla puudutab see kohalikku tööturgu, võib-olla puudutab see seda, et need, kes äh, vahendeid kasutavad, ei koolita töövõtjaid õigetes valdkondades, see ei ole ju globaliseerumisega kohanemise fondi süü. nii et tõesti, olge siin ettevaatlikud, enne kui te hakkate meetmeid äh, kritiseerima, enne et te väga põhjalikult oleksite olukorda analüüsinud personne n'a dit qu'il fallait le supprimer. C'est de savoir à quel moment äh, me ei räägi sellest, mida, et seda täiesti tühistada, me räägime võib-olla sellest, et kuidas, millal neid vahendeid kasutada ja mobiliseerida. aitäh, härra esimees. kas ennetavalt või pärast juba sündmust, äh, ütleb proua Karbatšal ma arvan, et ähm, kogu see raport juhib tähelepanu asjaoludele, mis kerkivad esile väga konkreetsete meetmetega sageli. väga paljusid asju oleksid võinud ettevõtted ise ette näha ning tööstuse esindajad ette näha ning neid oleks võinud arvesse võtta ka ümberstruktureerimise otsustega seoses. tegelikult äh, sellega juba arvestatakse ning äh, kohanemisfondi vahenditega arvestatakse võib-olla, et nende äh, inimeste poolt, kes soovivad neid vahendeid kasutada. ma arvan, et me peaksime küsima endalt, et kas äh, selle fondi toetus puhul on enne selle toetuse andmist juba võetud kõiki õial-, vajalikke meetmeid ning kas seda on tehtud õigeaegselt, võib-olla seda me peaksime rohkem arvestama, kui me neid rahalisi vahendeid jagame. ning loomulikult see kõik peab olema väga hästi kooskõlas investeerimispoliitika, tööstuspoliitikaga, mida praegu ei ole esitatud. ja nüüd siis muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kolmas, enne kahekümne kolmandat märtsi tuleb need esitada, siis äh, kahekümne viiendal või kahekümne kuuendal aprillil hääletame meie komisjonis ning täiskogul toimub hääletus esimesel juunil esialgsete kavade kohaselt ja nüüd siis hääletus. otsige üles oma elektroonilised hääletuskaardid, pistke need masinasse ja kontrollime, kas tehnika töötab hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis inimest hääletas, esimene raport. või teie hääletusmasin siiski ei toimunud? mul ei ole kaarti kaasas, ütleb proua Jäätelmägi, kuid äh, hääletaksin käetõstmisega. esimene hääletus meie raportöör proua Kardia Zabal Äh, kes on koostanud arvamuse Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu äh, kohta äh, ning kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse kohta neljaks aastaks, kes toetab selle arvamuse vastuvõtmist. kõigepealt hääletame lepingut, kes on selle poolt? vastu erapooletud. hääletus on positiivne ja nüüd hääletame siis äh, proua Katja Sabali arvamust nimeliselt ja hääletus on alanud kakskümmend viis poolt pluss proua Jäätelmägi ehk siis kakskümmend kuus, kaks vastuhäält ja kolm erapooletut. ja nüüd siis äh, härra Muressani raport, mis puudutab Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelist säästva kalapüügi partnerluslepingut ning selle rakendamise protokolli äh,, leping kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletu ja nüüd äh, härra Mulesani arvamus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli äh, poolt pluss proua Jäätanmägi ehk siis kakskümmend viis kokku, kakskümmend kuus, kaks häält vastu, kolm erapooletut härra Fernandes ja ümberpaigutamise taotlus. palun, härra Fernandes. suur tänu, härra esimees, tegemist on äh, ümberpaigutamise taotlusega number neli ning see puudutab äh, kolme kalanduslepingut Mauritaania ja kaks äh, veeraportit veel, kaks lepingut veel siin on kasutatud ära reservvahendid äh, kuuskümmend seitse koma kuus miljonit äh, kulukohustustest ning seitsekümmend seitse äh, makseassigneeringutest oh,. see par appel nominaal. hääletus, hääletus on alanud. Vingt-huit, vingt-neuf. Le scrutin est clos. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis pluss häält, kakskümmend kuus, üks juurde, kaks vastu, kaks erapooletut. siis eh, ülejäänud eelarve jaoks rohkem eh, taotlusi pole. Mhm, mhm. Ah oui, pardonnez-moi. siiski, siiski, vabandage mind. härra Fernandes, palun. nüüd me räägime siis äh, ümberpaigutamise taotlus number viis, sada viiskümmend miljonit, mis peaks tulema erakorralise abi reservist ning peaks minema humanitaarabiks et vastata Süüria äh, kriisi äh, väljakutsetele ning äh, pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis ning inimeste aitamiseks, kes on Süürias või Iraagis ümber, maasiseselt ümber asustatud. erakorralise abi reserv on uus vahend, ah, mille me saavutasime kaks päeva tagasi, aga oleme juba olnud pühendunud selliseks vahendi ülekandmiseks ah, oktoobrikuust alates. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kakskümmend seitse poolthäält, kaks vastuhäält, üks erapooletu härra Depree äh, ümberpaigutamistaotlusi pole muude jagude kohta ja proua Hallmeier siis äh, kinnisvarapoliitika. väga tore, sellega oleme siis oma hääletuste osaga ühele poole jõudnud peaaegu õigel ajal. ja nüüd siis äh, teeme väikese paariminutise pausi, sellepärast et järgmine osa meie koosolekust leiab aset suletud uste taga.